Colleagues, can I, I'm going to have to start. kallid kolleegid, ma pean alustama äh, meie kohtumisega, sellepärast et volinik tuleb kell üheksa kolmkümmend ja ta peab juba kell kümme kolmkümmend lahkuma. nii et kui me liiga palju aega tema ajast varastame, siis äh, meil ei õnnestu temaga väga palju rääkida. nii et äh, kõigepealt siis esimehe teadaanded ja koordinaatorite kohtumise ülevaade okay,. kõigepealt kaks head uudist, no üks nendest vähemalt on hea. liberaalide sekretäriat Ann-Kristiin on lapseootel eh, hea uudis, eh, augusti lõpus peaks eh, siis uus ilmakodanik valgust nägema. ja teine uudis, et kolleeg Deborah Serakiani on nüüd saanud äh, Trieste piirkonna presidendiks, ma ei hakka seda nime siin välja äh, purssima, aga äh, proua Serakiani võitis siis selle Triesti, Triesti piirkonna presidentuuri. nüüd koordinaatorite kohtumine mis puudutab raportööride ametisse nimetamist, siis kõigepealt äh, direktiiv äh, äh, mis puudutab siis Euroopa Liidu territooriumil veokite, liikuvaid veokeid ja nende mõõtmeid ja massi, Eh, selle teevad eh, sotsiaaldemokraadid, nüüd Euroopa Mereohutusameti alane direktiiv, mis puudutab eh, mere, laeva saastet, see läheb rohelistele ja siis mitteseadusandlik raport komisjoni dokumendi kohta lennuettevõtete pankroti korral reisijate õiguste kohta otsustati mitte selles osas äh, arvamust kirjutada ja nüüd ähm, töödokument, mis, mis puudutab objekt, äh, eesmärk kuus äh, täitmist komisjoni maanteeohutuse strateegias, esimesed versta, verstapostid uue strateegia suunas, koordinaatorite ettepanek selles osas on, et esimees valmistab ette suulise küsimuse ja äh, Äh, järgneb sellele siis resolutsioon. arvamused, üsna mitu arvamust äh, oli Eire Talul kõigepealt ma võtan need nüüd kiiresti läbi, kõigepealt äh, kosmosejärelevalve oli üks nendest arvamustest, komisjoni teatis VKE-de vajaduste kohta, Euroopa plastikjäätmete strateegia ebaõiglane äripraktika ja äh, usaldusväärsuse kasvatamine siseturul, siis äh, ühtsed meetmed ERDF-i, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Ühtekuuluvusfondi kohta, siis äh, määrus kõrg- äh,, kiired elektrooniliste teatiste võrkude kohta me otsustasime, et me ei tee arvamust nüüd. järgmine punkt, roheline raamat, pikaajaline äh, Euroopa majanduse rahastamine, ootame ära, mida teeb Econ, kui Econ teeb raporti, siis me esitame arvamuse, kui nad raportit ei tee, siis meie arvamust ka ei esita nüüd järgmine roheline raamat kaks tuhat kolmkümmend raamistik kliima ja energiapoliitikate kohta ei reageeri, nüüd äh, seireraport Horvaatia kohta ja Euroopa Liidu äh, Donau piirkonna strateegia kohta me ei tee midagi, nüüd äh, suunised finantsmotivaatorite kohta, puhaste ja energiatõhusate autode kohta, selles osas me ka ei tee midagi ja nüüd äh, siis äh, resolutsioon äh, Kristiina Muscardinist, Muscardinilt vastavalt kodukorra artiklile sada kakskümmend, ka selles osas ei võta me mitte midagi ette. järgmiseks tahaksin anda ülevaate triloogide kohtumisest, koordinaatorid tegid otsuse, et tulevikus sellised ülevaated antakse küll komisjoni ees, kuid suletud uste taga, nimelt tekkis eelmisel korral probleem, nimelt äh, nõukogu kuulas pealt äh, seda asja eelmisel korral ja meie muidugi äh, avasime kõik oma kaardid nende ees. nii et koordinaatorid on nüüd seisukohal, et tulevikus peaks siis ülevaatmine andmine, ülevaate andmine triloogide kohta toimuma suletud uste taga. nüüd jätkutöö lennuaegade piiramise kohta koordinaatorid arvavad, et me peaksime pooleteisttunnise kuulamise korraldama sellel teemal kaheksateistkümnendal juunil ja kutsume siia kaks lennundusassotsiatsiooni, kaks ametiühingute esindajat ja tsiviillennundusameti Ühendkuningriigilt kui, uni-, Ühendkuningriigist kui ühe siseriikliku ameti esindajana, lisaks sellele kutsume üles komisjoni öö, koordinaatorite kohtumisele selleks, et anda meile otsest ülevaadet. nüüd lennujaamade pakett, koordinaatorid otsustasid mandaadi panna hääletusele, selles osas me hääletame siis täna pärastlõunal. nüüd äh, välisuuringud, äh, mis esitatakse meile, koordinaatorite otsus oli kutsuda Rahvapartei ja Rohelised äh, üles valima kaks ettepanekut lisaks sellele taotluse, mille tegi äh, mille tegid esimees ja aseesimees härra Koch, nii et kokku siis viis uurim-, uuringut. nüüd äh, struktuurne dialoog, äh, me loodame, et sekretäriaat annab meile lisainfot kaheksandaks maiks äh, ja ja et esimees saaks siis vastata, esimees Leene viiele küsimusele, komitoloogia uudiskiri äh, seitsmendal ja kaheksandal aprillil ja kahekümne teiselt aprill, teisest aprillist võtame need teadmiseks ja võtsime teadmiseks koordinaatoritega. Äh, muude küsimuste all äh, tahtsime me, otsustasime, et Prantsusmaa raudteemaksu osas, millest teatas komisjon, ootame ära komisjoni seisukohad rikkumismenetluse kohta, mille on käivitanud komisjon. ja Ähm, koordinaatorid võtsid arvesse president Schulzi kirja äh, komisjoni presidendile Barrosole ja äh, riigiabi otsustati võtta tagasi artikkel viiskümmend taotlus ja ja võtta arvamus vastu äh, kiirendatud korras ainult inglisekeelsena, sellepärast et äh, sellise tiheda ajakava on meile ette pannud majanduskomisjon ja koordinaatorid äh, leppisid või tähendab, kitsiksid heaks kõik selle, mis selles debatis toimus varem. nii palju siis äh, koordinaatorite kohtumisest, kas keegi soovib midagi küsida selle kohta? härra Kantšan. härra esimees. Äh, ma tahtsin sõna võtta teemal, millest me rääkisime eile, nimelt me rääkisime riigi abide, abist. ja mulle tundub, et me seletasime väga hästi äh, ära selle tee, mida me kavatseme käia selles tee, sellel teemal, aga siiski ma tahtsin ühte asja siiski rõhutada. nimelt äh, see riigiabi puudutab nii avaliku kui erasektori ettevõtteid, aga ka äh, nüüd taristuid kui ma sellest äh, hinnangust nüüd täiesti õigesti aru sain, et teisisõnu, see katab igasuguseid tegevusi. Äh, ja ometigi on see ju määrava tähtsusega majanduse taaskäivitamiseks. ja minu meelest praegu komisjon toob sisse äh, sellise giljotiinliku meetme, kui kõik asjad tuleb üks vaadata läbi üksikult kui ettevõte, kes on saanud riigi abi, äh, läheb pankrotti, siis see mõjutab ju ka kõiki teisi ettevõtteid, mõjutab tervet taristut. me justkui äh, võtame Peetrilt ja anname Paulile, see see ei ole õige, see teema on oluline ja on väga oluline, et me ära täpsustaksime täpselt, mis selles äh, asjas on kirjas härra Kantšen, teile ma selgitan asja väga selgelt, me rääkisime sellest äh, pikalt eile komisjonis ja komisjon avaldas oma arvamust väga selgelt. nimelt, äh, et komisjon toetab esimeest selles, mida esimees ütles ja esimees kavatseb esitada ühe muudatusettepaneku ühe sõnaga ja see sõna on delete ehk tühistada, nii et me võtame selle asja välja äh, ka majanduskomisjon on sellega nõus olnud, ka nemad üritavad täpselt samasuguse muudatuse teha, ehk teisisõnu kustutada sealt selle viite ja kui äh, meil õnnestub see läbi suruda, siis nõukogu teeb seda ka ja ma ei tea, kui mitu korda on võimalik ühte asja äh, välja võtta, aga ma kinnitan teile, me oleme kursis nende raskustega, mida see ettepanek võib tekitada, eriti just nimelt ühistranspordi ja eriti linnatranspordi jaoks. nii et me oleme asjaga kursis ja volinik on ka asjaga kursis esitati artikkel viiskümmend taotlus, mis on tänaseks nüüd tagasi võetud, sellepärast et majanduskomisjon on meile kinnitanud, ähm, et nad kavatsevad ka selle asja välja võtta, rohkem ma midagi teha ei saa, proua Lichtenberger. üks märkus minu poolt. kui Itaalias jagatakse kontsessioone, mis põhjustavad muudatusi omandi õigustes, siis on meil vaja siin selgust, me ei saa teha nägu, et siin on tegemist lihtsa asjaga Okay. Okay. My, my concern is very much the mind äh, kõige rohkem paneb muretsema ühistranspordi element selles. Ähm, mulle lihtsalt tundub, et äh, ühistranspordi toomine riigiabi alla ei ole hea mõte, äh, aga loomulikult asjaga tegeleb konkurentsi peadirektoraat kas kõik on nüüd äh, nõus sellega, mis ma ütlesin koordinaatorite kohtumise kohta? väga hea, sellisel juhul, kallid kolleegid, läheme hääletuse juurde. kas teil on hääletuskaardid kaasas? So with Mr Sassoli and we have Mr Higgins. härra Sassoli ja härra Higgins, kas on veel keegi? oleme öö, äh, valmis äh, nende näpuliigutustega leppima. jah, nüüd on teil kaart käes nii et härra Sassooli on ainuke, kellel kaarte ei ole. kontrollime siis, kolleegid. kontrollhääletus on avatud. Pay attention <laughs> Everybody voted. kas kõik on hääletanud? Okay, vote closed. hääletus on lõppenud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 vastu, erapooletud, kontrollime kahekümne kuuendat, hääletus on avatud. pluss one for the, for pluss. üks poolt hääl tuleb juurde, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. Is adopted twenty nine jah, kakskümmend poolt, üheksateist vastu, härra Sassooli on poolt, nii et see on vastu võetud Hang on, hang on. Mm. We got a vote. ja oodake, olen natuke üle hüpanud asjadest. kompromiss kaks kõigepealt. kompromiss kaks kõigepealt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd võtame muudatusettepanek kahekümne viie, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. see on see, mida me peame kontrollima, nii et kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? pluss üks poolthäältele. hääletus on lõppenud. ja see ei ole vastu võetud. nii et lõpptulemus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 kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromissi viis. hääletus on avatud. härra Sassooli on vastu. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus ja nelikümmend seitse on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljakümmet kaheksat. hääletus on avatud. härra Sassooli on vastu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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm langeb ära, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus, hääletus on avatud. härra Sassooli on poolt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, viis vastu, erapooletuid ei olnud, seega on see vastu võetud. palju õnne härra Higinsile! Next is the Next is the ground handling at the Europe, uh, proposed for regulation European Parliament Council. Uh järgmine on äh, direktiiv üheksakümmend kuus seitse äh, tagasivõtmine lennujaamade paketist, mandaat läbirääkimisteks äh, raportööridele, kõik, kes, kes on poolt, teeme seda elektrooniliselt. tundub, et kõik on poolt, ma ei tea, miks me seda elektrooniliselt peame tegema, aga hääletus on avatud, härra Sassooli on poolt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nii et on antud mandaat, kolmkümmend kaheksa on poolt, üks on vastu. sama puudutab ka härra Lightfriedi ja härra Ugiast, kas me peame tegema need eraldi? hea küll. härra Lightfriedi hääletus müra üle, hääletus on lah-, avatud. We've just done the ground handling. nüüd tegime just maapealsed teenused, nüüd on Liferidi asi. tundub, et peame tegema need eraldi. This is the Liferid bit of the airport's pack. see on see Liferidi osa lennujaamade paketist. Everybody happy? Vote is closed. kas kõik on rahul, hääletus on lõppenud, härra Lightfried äh, on samuti saanud oma mandaadi. nüüd härra Ugias, see osa Äh, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ka härra Ugias on saanud oma mandaadi. järgmiseks härra Kolitšeki osa Polizek. jaa. One vote, jah. lihtsalt üks hääletus. proua Lichtenberger. mul on väga kahju, ma täna hästi ei kuule, aga esimeses me nägime teistsugust järjekorda, kui me hääletasime üle ning siin, see nüüd puudutab see Sada raporti esimest osa, ma tõepoolest ei kuulnud, kas meil oleks võim-, kas mul oleks võimalik roheliste nimel hääletust parandada. me hääletame Sada mandaadi vastu. We'll make a note of that, it doesn't affect the result but see tegelikult ei mõjuta lõpptulemust, aga peegeldame seda protokollis kui olla aus, proua Luchtenberger, siis mina tahtsin ka seda kõike ühe hääletusega teha, aga meile öeldi, et ei, seda ei ole võimalik niimoodi teha. aga igatahes äh, kvalifitseeritud häälteenamusega on mandaat antud. hea küll. nüüd siis Kolitšeki raport. Äh, äh, nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Euroopa Äh, lennuliikluse ohutuse organisatsiooni vahel äh, tõhustatud koostööraamistik, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. okei okay.. Thank you, that completes the vote. sellega oleme hääletusega ühele poole saanud ja ootame siin nüüd asepresident Kallast. kordan üle, et äh, härra Kallas on meil siin ainult kella poole üheteistkümneni, nii et oleks väga kasulik äh, oma rünnakutes äh, jääda konkreetseks He's blocked in traffic, so. tundub, et ta on liiklusummikus kinni hetkel. nii et viis minutit.

Okay, colleagues, bring you back to order, please. jah, kolleegid, alustame uuesti. järgmine punkt päevakorras, tunniks ajaks, kordan, on asepresident Kallase ettekanne massi ja mõõtmeid käsitleva direktiivi teemal. niisiis, pikema sissejuhatuseta tervitan siin asepresident Kallast ning annan talle sõna Good morning. Thank you very much, chairman, ladies and gentlemen. tere hommikust äh,, härra esimees, kallid äh, kolleegid äh,. nädal aega tagasi võttis komisjon vastu ettepaneku, millega antakse veokite äh, tootjatele õigus luua tulevikuveok äh, see on meiepoolne vastus äh, ühiskonna vajadustele nii keskkonna, majanduse tõhususe kui ka maanteeohutuse osas. miljonid veokid äh, sõidavad jätkuvalt iga päev meie teedel ja kindlasti on kõikide huvides see, et iga üksik nendest veokitest oleks kütusetõhusam, saastaks vähem ja oleks nii turvaline kui võimalik Äh, tellis on äh, kõige äh, väiksema aerodünaamilisusega ähm, asi maailmas ja sellepärast on meil nüüd uued veokid tulemas, nimelt muut-, muutub nii veokikabiin kui ka veokihaagis, ähm, see on aerodünaamilisem, hoiab kokku seitse koma kaheksa tonni heitkogust äh, Äh, aastas äh, sada tuhat kilomeetrit sõitva kaugsõiduveoki puhul ja samal ajal vähendab äh, see vedajate kütusearveid vähemalt kümme protsenti ehk seesama veok, kes sõidab sada tuhat kilomeetrit aastas, säästab aastas viis tuhat eurot kütuse pealt tulevikus. mina olen ise jalgrattur ja Äh, ühe veoki kõrval seismine ristteel rattaga on äärmiselt ebamugav ja ohtlik. kui ta otsustab paremale keerata või vasakule keerata, siis Ühendkuningriigis ega ta ei pruugi mind näha. ja sellepärast äh, peaks olema kõrvalteede nähtavus äh, paremini tagatud uute veokite puhul ja sellepärast see ongi ka reeglitesse kirjutatud lisaks nähtavuse parandamisele on uutes kabiinides ka, uuel kabiinil ka uus kuju, see äh, aitab tagada sellele, et jalakäijaid ja jalgrattureid ei äh, aeta lihtsalt üle. ja lisaks sellele äh, lisa, tänu aerodünaamilisusele uue kabiini puhul vähenevad ka kokkupõrked nii-öelda ninapidi kokkupõrked. see peaks äh, aastas äh, äh, päästma umbes neljasaja kuni viiesaja jalakäija või jalgratturi elu daamid ja härrad, Euroopa veokitootjad on maailmas juhipositsioonil, see sektor on ka tohutu investor teadus- ja arendustegevusse. koos maantee kaubavedajatega annavad nad tööd kuuele miljonile inimesele see ettepanek annab Euroopa tootjatele edumaa öö, rohelisemate ja ohutumate veokite loomisel, mis on tuleviku maailma lahutamatu osa, see tagab ka majanduskasvu ja loob töökohti maailmas. ja lisaks äh, toob see head uudised kaasa ka meie maanteede olukorrale. mõnedes liikmesriikides on kolmandik äh, äh, autodest äh, liiga rasked, see rikub äh, teid, äh, lõhub taristut äh, ja suurendab konkurentsilõhet nende vahel, kes järgivad reegleid ja neid, kes ei tee seda. meie ettepanekud näevad ette high-tech kaalumismõõtmed, seadmed, mida kasutatakse üle terve Euroopa siis tulevikus ja vähem läbi öö, ähm, vähem ülekoormatud veokid toovad kaasa sellele, et löökauke on vähem ja millest meie kõik teised peame läbi sõitma. ma tahaksin rõhutada see, et seda, et see ettepanek puudutab just nimelt äh, veokite ohutust, äh, teeb nad keskkonnasõbralikumaks ja rentaablimaks rahalises mõttes. see ettepanek ei muuda põhilist põhimõtet, mis on juba seadusandluses kirjas. nimelt, kas lubada või mitte lubada suurematel veokitel ringelda liikmesriigi territooriumil või mitte, on selle konkreetse liikmesriigi rahva otsustada ja see jääb selle liikmesriigi otsustada. kaks aastat tagasi äh, jõudis komisjonini üleskutse selgitada, mis saab siis, kui kaks liikmesriiki lubavad nendel suurematel veokitel äh, oma territooriumil äh, äh, sõita, et kas nad võivad siis ka piiri ületada. meie õiguseksperdid uurisid seda asja ja ütlesid, et jah, sellisel juhul nad võivad selle kahe konkreetse liikmesriigi vahelist piiri ületada. komisjon andis selle selgituse edasi teile oma kirjas äh, aasta tagasi Euroopa Parlament, teie siis, daamid ja härrad, arvasite seda, et äh, selle selgituse edastamine ainult kirjaga ei ole piisav, et parlamendil peab ka olema õigus äh, sõna sekka öelda ja et see meede tuleb äh, võtta sisse õiguslikku ettepanekusse, vot seda me nüüd tegimegi. ja see on siis meie ettepanekus nüüd sees. niisiis, daamid ja härrad, kokkuvõtvalt äh, see on äh, võit, võit, võit ettepanek nii-öelda. Äh, heitkogused vähenevad, ohutus suureneb ja operatiivkulud vähenevad nii äh, kaubavedajatele kui ka transporditeenuste kasutajatele ja see annab suured võimalused Euroopa veokitootjatele. suur tänu. suur tänu, härra volinik, ütleb härra esimees. nimekiri nüüd, kes sõna saavad ja siis ülejäänud kõnelejad seni. Mrs Tikal, Mr Ertug, Mr Kopp, Mr Ferber, Mr Kramer. Anybody else? kas keegi soovib veel sõna? proua Senelova ja härra De Backer. siis ma teen sellise ettepaneku aja kohta, et jääks võimalus volinikul ka vastata, et neli minutit saavad koordinaatorid ja kolm minutit saavad ülejäänud sõnasoovijad, sobib? nii et härra Grosch, teil neli minutit ja ma panen kella käima kohe. suur tänu, härra volinik. tänane ettepanek on kahtlemata väga huvitava arutelu aluseks ning meie fraktsioon Rahvapartei ei ole siin sugugi ühel nõul, seda te tulevikus kindlasti panete veel tähele, et meil on väga palju erinevusi ning keeruline on leida ühtset lahendust ülisuurte veokite kasutamisel. Te toetute siin subsidiaarsuse põhimõttele, sest vastasel korral ei oleks laia konsensust võimalik leida. ma püüan siin konkreetseid asju omavahel eristada, minu arvates üheksakümne kuuenda aasta seadusandlust üle vaadata on väga hea otsus seda arvestades nii hästi tehnoloogia arengut kui ka meie soovi vähendada heiteid, siin on vaja kahtlemata parandada oma tegevust, me ei tohi silmist kaotada oma suuri eesmärke ja keskenduda üksikasjadele. teine punkt, mille üle ma väga rõõmus olen, on see, et me loome nüüd suurema õiguskindluse kirjavahetus komisjoniga oli siiamaani vähemasti segadust tekitav ning nüüd räägitakse asjadest õigete nimedega ning väga hea on, kui me saame selgelt öelda, kas ülisuured veokid saavad piire ületada või nad seda ei tohi, väga hea on seda teada. Euroopa erinevates riikides on meil väga erinevaid kogemusi, meil on nii positiivseid kogemusi, kui peame silmas põhjapoolsemaid riike ja meil on ka vähem positiivseid kogemusi me peame arvestama sellega, et et me peame vältima ebaausat konkurentsi riikide vahel. kui me räägime transpordiliikide vahelisest konkurentsist, siis tooksin siin ka mõned näited. raudteefirmad kõigepealt toetasid seda, et arvestatakse rohkem ka konkurentsinõuetega raskeveokite osas kahtlemata pöörame me sellele teemale edaspidi palju tähelepanu, tähtis on ka taristu küsimused, ohutuse küsimused eh, ning me ei tohiks unustada eh, ka eh, seda, et mitte Euroopa ei ole see, kes vastutab, vaid tegelikult peab konkreetne vastutus olema liikmesriikidesse paika pandud ning me ei saa öelda nii, et Euroopa Liit nõuab nüüd midagi see ei ole õige lähenemine ning seda me peame ka selgelt välja ütlema. ning Rahvapartei nimel me ütlesime juba sissejuhatuses, et meil on vaja siin kahtlemata veel pingutada selleks, et oma fraktsioonis välja töötada ühtne suhtumine ning subsidiaarsusele toetumine muudab selle lihtsamaks, suur tänu! Rochester Al-Kadrawi for the S&D härra El Hadrui äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. Eh, suur tänu, härra esimees. mina sooviksin kõigepealt öelda seda, äh, et äh, see on kõigiti mõistetav, et juba aegunud seadusandlus tuleb kohandada äh, tuleb arvesse võtta uuringute tulemusi, teaduse ja tehnoloogia arengut. tuleb öelda, et ettepanekus on väga palju positiivseid aspekte, paindlikkust, väga tähtis on see, et veokite kabiinid muudetakse aerodünaamilisemaks ning ohutumaks väga tähtis on ka kütuse säästmine. see kõik on väga positiivne. tähtis on ka see, et pööratakse tähelepanu elektrisõidukitele. kõik need on väga positiivsed arengud. väga tähtis on ka ülekaalu küsimus sest see avaldab väga olulist mõju meie taristule ja tähelepanu pööratakse ka äh, konkurentsiküsimustele. meie suhtumine ettepanekusse on väga heatahtlik, siin ja seal on võimalik muidugi midagi veel kohandada, paremaks muuta, kuid ähm, need aspektid, millele te viitasite seoses gigalaineritega, nende monstrumitega, eh, on kahtlemata väga tähtsad eh, ning nende sõidukitega tuleb tõsiselt tegeleda. loomulikult konkurentsi eelised, eh, mis luuakse selle ettepanekuga maanteevedudele võrreldes muude transpordiliikidega, on väga olulised ning äh, tihedalt asustatud Euroopa piirkondades äh, tuleb muidugi arvestada mõjuga äh, taristutele ning ka liiklusohutusega. ma näen siin väga palju stiimuleid edasiseks arenguks ning minu jaoks eh, on siin väga palju areng, eh, ettepanekuid, mida võib veel laiendada, piirnevate alade naaberriikide kaasamine on samuti väga tähtis aspekt, kui me vaatame transporti riigist A riiki B, eh, siis kaasata A ja B vahelisse transpordi veel riigid C ja D siis me avastame, et tegelikult on neid gigalainereid võimalik kasutada piiriüleses liikluses. kas seda on juba võimalik praeguse seadusandluse kohaselt või mitte, selles on küsimus. kas meil on võimalik aseta rohkem kui kaks riiki? ning veel üks küsimus, mis puudutab lõik-, lõivusid, teemaksusid Eh, siin ei ole midagi kindlat paika pandud suuremate veokite jaoks. Eh, ma näen, et väliskulude kaasamine, eh, aga ka taristukulude kaasamine peaks olema nende sõidukite puhul suurem. Nemad ei tohiks siin soodsamas olukorras olla. kolleeg Maisner. Alde nimel selle ettepaneku äh, esimeses osas oleme me kahtlemata rõõmsad selle üle, et äh, on võimalik muuta kabiini kuju, on võimalik äh, saavutada parem aerodünaamika ning sellised sõidukid on ka ohutumad, seda ka jalakäijate jaoks, see on väga oluline punkt meie jaoks. me näeme siin väga suurt no, edu ning väga tähtis on see, et sõidukid muutuvad ohutumaks, et see toob kaasa ka väiksema heite ning kütuse kokkuhoiu, see on väga positiivne, kuid teisalt te ütlesite ka, et sõidukite viieteistkümne sentimeetri võrra pikendamise lubamine on väga oluline konteinervedude arendamiseks sest praegused äh, veokid ei saa vedada järjest enam levivate, levivaid konteinereid, äh, äh, siis tuleb siin lähtuda sellest, et me peame tagama ka ohutuse, kui me võtame kasutusele pikemad veokid, siin räägiti monstrum veokitest, gigalaineritest, Äh, siis äh, siin jah, nimetused võib neile leida väga kummalised ja naljakad, kuid me peame vaatama ikkagi, kuida-, milline on nende mõju Saksamaale. Äh, on meil juba esimesed kogemused niisuguste sõidukitega ning seal, kus nad olid lubatud, Skandinaaviast nad meieni jõudsid Eh, me otsustasime neid eh, testida ühel liidumaal eh, ning tulemus on see, et tõepoolest kolme veoauto asemel on meil nüüd tee peal kaks veoautot ning see tõepoolest võimaldab keskkonda säästa ja ma tõepoolest ei saa aru, miks sotsiaaldemokraadid ja rohelised ei näe siin eeliseid. kui meil on võimalik veokite arvu vähendada me kardame lihtsalt sõidukite mõõtmete suurendamist, meil on hirm suuremate autode ees, kuid e, samas e, meil on võimalik e, võtta kasutusele lihtsalt vähem sõidukeid, samuti tuleb meil pöörata selle kõrval tähelepanu ka sellele, et kasutada näiteks siseveeteid ja muid transpordiliike. Äh, nii palju, kui ma alus, aru saan, siis äh, pikad sõidukid tohivad sõita üle ühe piiri, näiteks äh, Hollandist Saksamaale, kuid tegelikult võiks neil ju siis olla võimalik ka üle kahe piiri sõita ning meil on vaja selgust, kas meil on võimalik sõita kogu Euroopa piires, minu arvates oleks seda ju mõistlik teha, kui see on põhjendatud kuid tõepoolest ainult kindlatel marsruutidel me peame täpselt paika panema, kus kohas me lubame neil liikuda, niisiis lubatud, nendel sõidukitel peavad olema ka kindlad tehnilised süsteemid ning veel üks punkt, millele ma sooviksin viidata, me peame arvestama ka taristuga Eh, taristu jaoks eh, oleks minu arvates kasulik eh, see, kui meil on väiksem, väiksema teljekoormusega sõidukid, võib-olla on teil teisi andmeid, näiteks neljakümne kaheksa tonnise, tonniste masinate kohta, kuidas on nende mõju infrastruktuurile? Mrs Lichtenberger for the Greens, four minutes, Eva jah, suur tänu, ütleb proua Lichtenberger. Eh, jah, loomulikult on selles ettepanekus elemente, mida ma saan toetada. Eh, kuid eh, meie eesmärgiks tundub olevat siin, et me muudame vastuvõetavaks asju, mis muidu ei ole vastuvõetavad. kõigepealt aerodünaamilised kabiinid, jah, loomulikult, kui see aitab kütust säästa, säästa, siis on see hea, kuid kas on võimalik näiteks sundida tootjaid kogu oma logistikat muutma selleks. osaliselt jah, on sellised autod juba olemas, jah, neid on mõistlik osta. teiseks, Euroopa Parlamendi igivana nõue eh, on retrofitting äh, me oleme sellest rääkinud väga kaua, et äh, sõidukijuhi pime ala tuleb vähendada, see on hea, et seda nüüd tehakse ning teiseks, mille pärast ei ole siiamaani veel üldse muretsetud ja millest rohelised on rääkinud, minu arvates on äh, siin ka muid häid ideid, kuid küsimus on selles, kuidas suhtuvad asjasse äh, liikmesriigid kui me räägime kontrollimeetmetest, kui meil on olnud raskusi juba digitaalse tahograafi sisseviimisega, siis kuidas need digitaalsed kaalumissüsteemid kas-, kasutusele võetakse, see tekitab küsimusi. ning nüüd kriitilised punktid. Äh, need mõõtmed, konteinerite mõõtmed, äh, mis tulevad Euroopasse meritsi, äh, neid kasutatakse ühendvedudel Äh, nüüd te tahate saavutada seda, et nad võivadki maanteedele jääda, et neid äh, oleks võimalik vedada maanteel soodsamalt kui raudteel, äh, see aga töötab vastu põhimõttele viia trans-, veod üle rohkem raudteele mis puudutab gigalainereid, nende piiriülest liiklemist, eh, siis kolleegid juba rääkisid sellest pikemalt, kuid minu arvates on hea, eh, et eh, selle ettepanekuga küll püütakse laiendada niisugust liiklust, kuid te vaatate siin mööda sellest kulust, mis see tekitab seoses taristuga Eh, ning eh, taristule arvestata, taristule avaldatavat mõju tuleb tugevamalt arvesse võtta. Eh, mul on küsimusi ka seoses mõjuhinnanguga, mis näitas, et kasu saavad need ettevõtted, kes tahavad kasutada gigalainereid, kuid ei võeta arvesse neid kulutusi, mis tekivad seoses infrastruktuuriga. kui teljekoormus jaotub paremini, siis ikkagi see surve, mis avaldatakse maanteele, on väga suur ning minu arvates niisuguseid logistilisi trikke ei tohiks lubada minu meelest on ettepanek vägagi ambivalentne, siin püütakse gigalainereid eh, maanteele lubada, eh, anda neile konkurentsieeliseid eh, ning püütakse see ettepanek muuta parlamendile suupäraseks. see on kõik, mis mul öelda oli. suur tänu, järgmisega proua Foster konservatiivide nimel, suur tänu, esimees, suur tänu, härra volinik, ma tahaksin toetada mõningaid punkte, millele viitasid kolleegid eh, ja me saime alles tegelikult eh, teie aruande paar päeva tagasi ja peame täpsemalt selle asja veel eh, läbi lugema, aga üldiselt põhimõtteliselt keegi meist ei ole vastu sellele, et me tahaksime, et turule tuleksid uued veokid, paremad veokid, et nad oleksid ohutumad ja keskkonnasõbralikud ja nii edasi. minu küsimus komisjonile esimene on aga äh, see disaini küsimus, mina ei tea sellest midagi, mina veokeid ei disaini, ma tahaksin teada, kas ähm, teil on olnud arutelusid ka nendega, kes neid kujundavad, neid veokesid, mida nemad arvavad, millised on nende võimalused, kui kiiresti nad äh, nende asjadega valmis saavad, meie võime ajakavast rääkida, mis me tahame, aga kui äh, sellega ei suuda käia ühte jalga tootjad, siis sellest ei ole mingit kasu. proua Maisneriga ma olen nõus äh, nende suuremate veokite kohta, kohta ma ei saa aru sellest argumendist, mida ütlevad mõned kolleegid, et nad peavad olema väiksemad ja väiksemad, kui nad on väiksemad, siis tulemuseks on see, et neid väikseid on äh, rohkem teedel. nii et äh, mingisugune järeleandmine tuleb kuskil teha ja ma olen nõus sellega, et suuremad veokid üsna tihti on ka äh, tehnoloogiliselt kaugemale arenenud ja kui neid on siis, ja see annab kokku ka selle, et neid on lõppkokkuvõttes teedel vähem ja loomulikult peab olema taristu paigas selleks, et äh, nendega saaks ka siis sõita. Ühendkuningriigis jah, meil on ohutusega üks probleem, nimelt äh, meil on vasakukäeline liiklus, vasakpoolne liiklus äh, ja komisjon on komisjoniga, komisjonile meil tõesti see, et kuidas neid kabiine kujundatakse ja et me peame tegema need selliseks, et neid jubedaid õnnetusi oleks vähem Neid õnnetusi ju keegi äh, äh, ei soovi, aga need lihtsalt juhtuvad aga nüüd nende veokite kontrollimine või ükskõik mille kontrollimine, tegelikult äh, meie pakett äh, maantee sobivuse kohta on kuskil poole peal ja me oleme valmis äh, äh vabandust, tehnoülevaatuspaketi osas poole peal ja selle, selle tööga tuleks ka sobitada seda küsimust ja veel mõned märkused, need kaks riiki, kui minul oleks veok äh, ja ma sõidaksin Põhja-Iirimaal ja läheksin siis üle piiri äh, Iiri Vabariiki, ma ei saa sellest asjast üldse aru. on ju nii, et kas veok on nõuetele vastav ja saab liikuda ühest, üle piiri ühest riigist teise, aga miks piirata seda kahe riigiga, ma ei saa üldse aru sellest, vabandust kas ähm, äh, äh, veokid on maanteekõlbulikud või mitte. Äh, ja veel üks eelarvealaline küsimus äh, teadusuuringute eelarve on eraldatud, aga viidata, viidatakse siin ka üle-euroopaliste võrkude eelarvele. mida see tähendab, kas võiksite seda natukene selgitada ja viimane märkus puudutab äh, üleminekuperioodi nende uute veokite puhul nimelt väikesed äh, vedajad äh, ei investeeri ju nendesse uutesse äh, veokitesse, mis on väga kallid, mis on siis üleminekuperiood, ega me ei saa ju oodata, et kõik vedajad nüüd üleöö ostavad endale täiesti uue veokipargi, nii et nii palju ma tahtsin teada lisaks. suur tänu! härra Pirker nüüd, kolm minutit teil. Uh, suur tänu, härra esimees lugupeetud härra asepresident, kogu see ettepanek tervikuna eh, üheksakümne kuuenda aasta direktiivi üle vaatamine on väga tervitatav, kui me aga laskume üksikasjadesse, siis me näeme siin väga palju erinevaid aspekte, kui me räägime kõigepealt aerodünaamika parandamisest, selle keskkonnamõjust, kütuse kokkuhoiust, ohutusmeetmetest. see kõik on loomulikult väga positiivne minu arvates ja ka näiteks merekonteinerite veo hõlbustamine, see on positiivne, nüüd koridoride loomine, loomine Äh, ja pikemate veokite jaoks kaalumissüsteemid, äh, see kõik on hea, kui see aitab suurendada äh, ohutust, vähendada konkurentsimoonutusi. minu arvates on väga positiivne ka see, et lubatakse busside massi suurendada, sest bussidel on rohkem turvaseadmeid, see suurendab nende kaalu ning väga hea on, et sellega arvestatakse kui eh, lubatud kaal on liiga väike, siis eh, see tähendab, et veo võimalused on väiksemad, eh, niisiis neid ettepanekuid saab tervitada, kuid ma ei ole väga rõõmus nende ettepanekute üle, mis puudutavad gigalainerite piiriülest liiklemist. mul on hea meel selle üle, et on võimalik konkreetsete riikide vahel nende omavahelisel kokkuleppel seda lubada, seda ma toetan, kuna konkreetsetes riikides äh, on sellel kahtlemata positiivne mõju, kuid kui me nüüd vaatame olukorda näiteks minu kodumaal Austrias, eh, siis eh, meil on väga palju sildasid, meil on väga palju tunneleid eh, ning need tuleks nüüd kõik ümber ehitada, neid tuleks kohandada ning see oleks rahvamajanduse seisukohast väga mõttetu kui te nüüd nõuate, et eh, niisugune liiklus peaks olema lubatud piiriüleselt, eh, siis tuleb arvestada sellega, et need riigid, kellel on subsidiaarsusele toetudes praegu võimalik igalainerite liiklemist keelata, eh, siis satuvad nemad nüüd surve alla. näiteks Austrias hakkavad meile lõunapoolsed riigid survet avaldama ning näiteks tekivad siin ka küsimused sellega, kuidas poolhaagiseid kasutada, kui me soovime liikuda ühest punktist teise ning kui meil on vaja läbida kogu Euroopa, siis muutub see suhteliselt keeruliseks. siin te soovite avada äh, Äh, vabandust, me soovime siin äh, tervitada kõiki positiivseid ettepanekuid, kuid gigalainerite äh, üle-euroopaline lubamine ei ole meie meele järel, aitäh! Prodikao, palun! aitäh, härra esimees, tahaksime tänada voliniku ettekande eest ja tervitame selle direktiivi ümbervaatamist. seda on juba tükk aega oodatud ja eesmärgiks on parandada liiklusohutust. see on ka põhjus, miks me toetame kõiki neid elemente, mis viitavad liiklusohutuse parandamisele, et äh, paraneks kabiinide kuju ja kõik need elemendid, mis on seotud äh, ümberkujundamisel ning äh, pimeda nurgaga. kui me räägime kaalust, siis see kaust, mis viitab tahograafile, äh, äh, tahame, et kaalusensor sisse viiakse, aga enamik liikmesriike kahjuks olid sellele vastu. Nad ei olnud äh, tegelikult kaalusensorite mõtte vastu, vaid nad olid selle vastu, et tahograafide Nad ta-, ütlesid, et tahograafide määrus ei ole õige koht, kus kaalusensorit sisse viia toetame kaalusensorite sisseviimise mõtet, sest et see suurendab liiklusohutust ning äh, usun, et parlamendi suur enamus on samuti selle poolt. kui me räägime siin gigalaineritest, äh, äh, väga pikad ja rasked veokid, siis selle üle tuleb parlamendis väga laialdane debatt, parlament on väljendanud oma arvamust kirjavahetuses, meie jaoks on kõige olulisem nagu ma ütlesin, parandada liiklusohutust ning usun, et pärast parlamendi debatte leiame me direktiivi lahenduse, mis on õiguslikult korrektne, et see debatt gigalainerite üle lõpuks saaks ühele poole, mis puudutab just õiguslikku külge ja ma olen veendunud, et selle teksti saab vastu võtta suhteliselt kiiresti ning äh, see panustab kindlasti liiklusohutuse parandamisse, aitäh. härra Ertog, palun. Äh, jah, suur tänu, härra äh, volinik, palju tänu selle ettepaneku eest, see sisaldab väga palju neid elemente, mis võivad, aitavad kaasa liik-, liiklusohutuse suurendamisele ja keskkonnakaitsele ning eelkõige on ju eesmärgiks suurendada selgust eh, transpordis eh, ning eh, direktiiv millega nüüd soovitakse lubada gigalainerite piiriülest liiklust, tekitab siiski väga palju küsimusi, mis on vaja kõigepealt ära lahendada. näiteks on direktiivis nüüd kirjas, et teatud tingimustel on lubatud gigalaineritel liikuda no, piiriüleselt. siin tekivad küsimused, kas ja kes üleüldse kontrollib nende tingimuste olemasolu, nendest kinnipidamist ja millised karistused on ette nähtud rikkumiste eest. selle kohta ei ole kahjuks mitte midagi direktiivis kirja pandud seetõttu ma sooviksin eh, teie viieteistkümnenda jaanuari kirjale viidata, kus te ütlete, et liikmesriigid võivad teha koostööd selles valdkonnas. Eh, me kõik teame, mis sellest võivad edaspidi tulla võib eh, ning karistusmeetmete puudumine on minu arvates väga suureks miinuseks no, ning artiklis neli on minu arvates samuti puudusi mis puudutab muid muudatusi, siis me leiame, et üldiselt need aitavad liiklusohutust tõsta, keskkonnamõjusid ähm, äh, vähendada. Te olete toonud ka väga palju tõendeid äh, oma äh, muudatuste põhjenduseks, kuid just mis puudutab piiriülest liiklemist, siis siin noh, need puuduvad ning küsimus on nüüd selles, miks te ei ole pidanud vajalikuks just selles tundlikus valdkonnas Äh, kasutada mõjuhinnangut äh, sest üldiselt on ju tegemist hea ettepanekuga äh, ning pra-, paraku praegu ei saa me aktsepteerida gigalainerite piiriülese liiklemise lubamist ning minu küsimus on see, miks just siin valdkonnas ei ole ette nähtud konkreetseid tingimusi ja karistusi rikkumiste eest, aitäh! aitäh, härra Koch järgmisena! jah, suur tänu, härra volinik Kallas, äh, aitäh selle ettepaneku eest. Äh, minul on samuti paar kommentaari gigalainerite kohta ning paar sõna selle kohta, mida äh, proua Maisner siin ütles, gigalainer ei ole mingi monstrum. Gigalainer on väga mõistlik täiendus autovedude valdkonnas ning nad on paraku vähemuses alati autoparkides Äh, neid ei ole väga palju, äh, teiseks ei ole nad raskemad, nad võivad vedada suuremaid koormaid äh, ning keskkonna seisukohast on nad lihtsalt tõhusamad Äh, teine asi on see, et äh, kõikidel maanteedel ei ole nad loomulikult soovitud, nad ei tohi sõita igasugustel teedel. Äh, osad teedest on võimalik nende jaoks lihtsalt sulgeda. kuid mis puudutab nüüd nende tootmist, nende kasutamist, siis see on tervitatav areng ning igal lainerit Äh, on võimalik kasutada mitmesuguseid tugisüsteeme, äh, on võimalik äh, kasutada nende kaalumise süsteeme, neid on võimalik mõistlikult kasutada. nüüd siis piiriülene liiklus kahe riigi vahel on lubatud neil liikuda eh, ning eh, kui neid on vaja nüüd viia kolmandasse riiki, eh, siis tekivad siin probleemid. siin tekib liigseid kulutusi, mida ei saa heaks kiita ning minu arvates tuleb siin leida lahendus ning see, seda, sellist lahendust, mis on välja pakutud, ma tervitan. ja, vielen dank ähm jah, aitäh, mina sooviksin viidata sellele, et me peame pöörama tähelepanu sellele, et me ei tohiks siin komisjonis vähemalt iseenda argumentide ohvriks langeda. härra volinik tuli umbkaudu aasta aega tagasi siin ning siin sai lubatud soomlastele, rootslastele kasutada gigalainereid piiriüleses liikluses ning äh, sellel puudus tollal Euroopa direktiivi toetus, seetõttu ma leian, et see, et nüüd luuakse õiguslik alus, äh, mida me, millele me juba toona tähelepanu juhtisime, äh, on tervitatav ning kolleegid peavad seda siis ka arvestama kogu see küsimus ei ole üldsegi lihtne, kuid kui tekivad probleemid, siis tuleb need ka lahendada kui me räägime mõõtudest ja kaaludest, siis tuleb teha vahet mõõtudel ja kaaludel. praegu on küsimus veo mahus. kui me räägime kaubavedudest, küsimus on selles, kas meetmed piiravad veo mahtu või kaalu ning oluline on see, et mõõtmete osas lubatakse suuremat paindlikkust, sest üheksakümnendatel aastatel me nägime eh, selget eh, suundumust sellele, eh, et direktiiv ei olnud paindlik, mis väga oluline on aga pöörata tähelepanu ka koorma kinnitusele ning sellele ei ole seni piisavat tähelepanu pööratud koorma äh, kinnitus peab olema optimaalne, see on liiklusohutuse jaoks väga tähtis ja seetõttu ma oleksin tänulik, kui äh, seda siia äh, tugevamal määral kaasataks. mis puudutas kolleeg Birkeri sõnavõttu, siis loomulikult me ei saa leppida, et kakskümmend viis riiki lubavad piiriülest liiklust ja kaks tükki satuvad siis surve alla et meil on vaja siiski Euroopas leida ühtsed lahendused, meil on äh, probleemid siin sakslastega ja austerlastega, Luksemburgiga võib-olla ka, äh, kuid meil on vaja arvestada sellega, et me äh, ei taha lubada Euroopast perifeeria tekkimist ja kui me soovime ühtseid lahendusi, siis tuleb sellega kahtlemata ka, siis me peame arvestama sellega, et me ei tekitaks liiga suurt koormust Kesk-Euroopale ning mõõtude ja kaalude osas tuleb meil arvestada sellega, et me ei tohi tekitada kohustusi kõikidele riikidele, tuleb arvesse võtta subsidiaarsuse põhimõttega Euroopa eeskirjade kehtestamisel. härra Kraamer, palun. ma tänan härra voliniku ettekande eest. mul on hea meel selle üle, et meie ettepanekuid on arvestatud, kuid mul on kahju sellest, et teie mälu ulatub tagasi siin ainult aasta tagu-, jagu siin on meil äh, tegemist gigalainerite küsimusega, õigusteenistus otsustas, et äh, neid ei saa äh, niimoodi lubada, kuid nüüd te toetate seda ettepanekut, loomulikult kõik need ettepanekud, mis puudutavad heitmete vähendamist, on tervitatavad, kuid siin ei ole mitte midagi ette võetud selleks, et näiteks vähendada lubatud kiirust Äh, peeglitest oleme me rääkinud juba aastaid, mitte midagi ei ole äh, juhtunud, kontrollimist ei ole tugevdatud. Äh, nüüd tuuakse siin sisse gigalainerid, lubatakse suuremaid raskusi, lubatakse piiriülest liiklemist, kuid meie nõudmised, mis puudutavad kontrolli, ohutuse tagamist, sellega ei ole arvesse võetud, seda ei ole arvestatud. ning mõjuhinnang, seda ei ole tehtud viimasel minutil eh, olete te nüüd sunnitud piiriüleste liiklemist lubama eh, ning eh, soovite siia kaasata ka parlamendi, kuid siin puudub mõjuhinnang. Fraunhofini instituut, sõltumatu instituut on öelnud, et gigalainerid võtavad üle juba kolmandiku vedudest, kuid see on tegelikult vastuolus kõigi Euroopa Liidu eesmärkidega, mis on suunatud heitmete vähendamisele eh, ning eh, kui me räägime mõõtudest, eh, siis me näeme siin, et surve loomulikult tugevneb järjest. nüüd me survestame Šveitsi Šveits ei soovi lubada liiga raskeid sõidukeid, ning äh, loomulikult on, äh, tekivad probleemid äh, ka Austrias ja Saksamaal, Rootsi soovib juba üliraskete sõidukite lubamist. me näeme, et selle ettepanekuga saavad kasu suured ettevõtted, kuid kulutused, need jäävad ühiskonna kanda. see on klassikaline näide sellest, kuidas erastatakse kasumid ning sotsialiseeritakse, jäetakse ühiskonna kanda kõik kahjumid ning Äh, see kulu, äh, mis äh, tekib infrastruktuurile, sellega ei arvestata, siin ei ole win-win-win olukord, vaid meil on kaotus-kaotus-kaotus olukord. kui te esitate tagantjärele mõjuhinnangu, siis on arvud olemas, kuid nende arvudega on siis juba raske arvestada, need arvud peavad olema eelnevalt olemas. küsimus on eh, selles, eh, et te soovite siin tuua veosed raudteelt taas maanteele, see on vastuolus kõigi Euroopa Liidu seniste eesmärkidega, aitäh! proua Senhalova, palun! pane pretsedu ja Mihkel Abu. aitäh, härra esimees, tahaksin tänada volinikku tema ettekande eest ja ma leian, et tõesti see turvalisuse aspekt on oluline, toetan seda ning toetan ka meetmeid, millega parandatakse nähtavust, sest me räägime siin äh, haavatavatest äh, liiklusosalejatest, räägime kokkupõrgetest näiteks jalgratturitega, kes äh, surutakse teelt välja ja seda juhtub päris tihti kahjuks. ja kui me tahame siin käituda tõsiselt, kui me tõesti tahame vähendada tõsiste vigastuste hulka Euroopa teedel, siis see on loomulikult äärmiselt oluline aspekt. toetan ka kaalumise küsimust, sest nagu te ütlete, kolmandik sõidukitest on liiga rasked ja sellel on kindlasti negatiivne mõju teede kvaliteedile ning äh, sellel on mõju ka liiklusohutusele. kui me räägime siin gigalaineritest, siis eh, siinkohal ma kindlasti liitun nendega, kes on eh, reserveeritud seisukohal nende kasutamise kohta. härra De Bakker, palun. Eh, commissie toe denk ik dat het een goed voorstel is. suur tänu, härra esimees. kõigepealt sooviksin äh, tervitada moderniseerimise ettepanekut. loomulikult tuleb pöörata tähelepanu ka keskkonna aspektidele. toitudes sellele, mida ma siin kuulsin, ei, on mul veendunud eurooplasena e, siiski raske e, toetada e, gigalainerite kasutuselevõttu me oleme eh, selle arutelu eh, alguses ning meil on vaja saavutada ühtsed lahendused. samas meil on vaja toetada innovatsiooni. Eh, kui me ühe transpordiliigi keelame, siis see ei toeta ühendvedude mõtet me peame kaaluma, mis on äh, kõige mõistlikum lahendus. see arutelu, mida me siin kuulsime, äh, need argumendid, mis äh, on toodud siin integreeritud transpordituru vastu, see vastuseis gigalaineritele äh, tekitab minus küsimuse, miks me ei arvesta kõikide aspektidega, mis on seotud gigalaineritega. meil on vaja innovaatilisi lähenemisi, meil on vaja arvestada ka infrastruktuuri vajadustega. samas eh, gigalainerid, eh, mis kaaluvad juba nelikümmend neli tonni, nendega tekib täiendavaid probleeme. me peame selle ettepanekuga veel tööd tegema, me peame mõtlema, millised on meie võimalused, et leida tõeliselt tõhusad lahendused, mis on ka tarbijate huvides, veoettevõtjate huvides, keda see äh, tekst puudutab ning äh, on vaja arvesse võtta ka väliskulusid ning Euroopa siseturul ei tohiks meil olla takistusi. meil on vaja lahendust nii kiiresti kui võimalik. aitäh! nüüd annan jällegi sõna teile, volinik. näete et, et üheksakümmend protsenti teie ettepanekust on väga teretulnud, aga siis on seal ka natuke, kus on selged poliitilised lõhed ja esimest äh, korda aastate jooksul on äh, fraktsioonid siin komisjonis teineteist asjades süüdistamas ja see on tõesti ebatavaline, nii et te äh, näete seda selget poliitilist lõhet, mis teie ees nüüd seisab. palun, teil on sõna. aitäh, austatud parlamendiliikmed, poliitiliselt saab seda ettepanekut ilmselgelt jagada kaheks üks puudutab äh, turvalisuse parandamist, keskkonna paran-, olukorra parandamist, äh, äh, veokite ehitamist. töö selle ettepanekuga algas peaaegu kohe pärast uue komisjoni ametiaja algust ja selle algatasid vabaühendused, kes tegevad keskkonna ja liiklusohutuse küsimustega. see on see tootmise osa. nüüd küsimused, mis puudutasid äh, nende veokite kujundust, disaini, tootmist. Äh, tõstatati küsimus äh, kaalusensorite kohta, jah, see on igavikuline küsimus, aga vi-, viimaste aastate jooksul eh, eh, liiklusrikkumiste piiriülene tuvastamine, kehtestamine on, see on paranenud ja politsei on olnud väga rõõmus, et Euroopa Liit, välja arvatud üks riik, on võtnud vastu direktiivi, mis puudutab piiriüleste liiklusrikkumiste eh, karistuste kehtestamist. siin on neli asja, kiirus, turvavööd, alkohol ning äh, punased tuled. see puudutab jah neid nelja asja, aga me näeme selgelt, et seda ulatust on samuti võimalik äh, laiendada, mina ise osalesin siin suures aktsioonis, mille korraldas Dispol ja seal kontrolliti ka veokite parameetreid. seal oli suur öö, äh, maanteekontroll. aga jah, see küsimus on ilmselt igavene, midagi ei ole täiuslik ning me peame sellega veel tööd tegema. proua Foster küsis küsimuse tootjate arvamuse kohta ning ülemineku kohta. mõned tootjad on juba oma veebilehekülgedele pannud võimalikud uued veokid, ma täpselt ei mäleta, kes need olid. ja Mann oli ilmselt üks nendest ja saab minna nende veebileheküljele sealt seda näha. me ei ole mingisuguseid tähtaegu kehtestanud, mingisuguseid üleminekuperioode selles mõttes, et äh, uued veokid ei tohi tulla enne mingit äh, konkreetset aega, sest et isegi seda küsiti, mõned tootjad äh, on just praegu uusi mudeleid välja valmis, ette valmistamas, arendavad neid ja väga hea meelega on valmis kaasama kõiki ettepanekuid oma nende uute mudelite puhul ning nad näevad ilmselgelt suurt turueelist siin. nii et ma arvan, et esimesed sellist tüüpi veokid ilmselt jõuavad meie ette päris varsti, aga loomulikult on veok kallis asi ja eh, ekspluatatsiooni aeg on viisteist, kakskümmend aastat, me ei pane mingisuguseid tähtaegu siin, et nüüd see peab lõppema, aga me oleme loonud lihtsalt keskkonna, mis tervitab väga uut tehnoloogiat ja uued veokid võivad tulla nii kiiresti kui võimalik, nii kiiresti kui tootjad suudavad neid eh, valmis teha. nüüd teine osa puudutab eh, seda piiriülesuse küsimust tunnistan, et äh, meil on olnud komisjonis väga intensiivsed äh, debatid selle kohta, kas see säte panna siia või mitte. ja meil on olnud ka väga äh, tugevad poolehoid nendele arvamustele, sellele arvamusele, et seda ei peaks siia panema, sest vastasel juhul selle direktiivi kõik positiivsed osad uppuvad sellesse piiriülesuse küsimusse ja ma tõesti palun et äh, ja ma tean, et, et teil on vaja teha poliitilisi otsuseid, aga ma loodan, et see ei aeglusta neid positiivseid muudatusi, mis on äh, äh, vabaühenduste poolt väga oodatud keskkonna, vabandused, need, kes tegelevad liiklusohutusega ning seda ootavad väga ka tootjad. aga mina väga pooldasin selle sätte siia lisamist, sest et aasta tagasi siinsamas toas kritiseeriti komisjoni väga rängalt selle eest, et meil on kavatsus see küsimus lahendada lihtsalt kirja teel asju selgitades. Teie ütlesite komisjonile, et seda ei saa kirjaga teha, et see peab olema seadusandlik ettepanek ja parlament peab seda ettepanekut hindama. nüüd on siin see teie ees. see on see ettepanek, äh, seda parlament tahtis, transpordikomisjon tahtis seda, nii et äh, nüüd on teil täielik poliitiline selgus ja te saate seda piiriülesuse küsimust hinnata. see ei ole ettepanek äh, suuremate veokite kohta. me ei ole alustanud veel mingisugust mõjuhinnangut äh, selle kohta, kas saaks luua suuremate veokite puhul Euroopa-ülesed standardid. meil on olnud uuringud, mitmed uuringud, positiivsed uuringud, negatiivsed uuringud, aga senini ei ole komisjon algatanud äh, mingisugust Äh, mingi, mingit standardit äh, äh, suurte reokite Euroopas liiklemise lubamiseks ja ma tõesti usun, et liikmesriigid peaksid saama seda ise otsustada. see Austria küsimus, mis on ilmselt kõige keerukam riik selles mõttes, kaardi pealt te näete, seal on mäed, te näete, kus see asub. loomulikult peab Austrial olema siin viimane sõna öelda, kui Austria ei luba selliseid äh, suuri veokeid oma teedele, siis nad sinna ka ei jõua. ja nii ongi. Fire. <laughs> Up. Okay. Just, um, you know, dear friends, it's, uh, you know, uh, in last, last. head sõbrad, mina viimases äh, komisjonis muude halbade asjade hulgas vastutasin ka hoonete poliitika eest ja selliste küsimuste eest ja meil oli, kui te mäletate, Pärlemoonis tõeline tulekahju ja kohe pärast seda öö, äh, kui need signaalid hakkasid äh, üürgama, meil olid äh, mõningad äh, harjutused, tuletõrjeharjutused, aga pärast seda päris tulekahjut inimesed muutsid oma arvamust. Something is burning. tundub, et miski tegelikult ka siis põleb. vähemalt kaks tuhat inimest evakueeriti Need suutsid ennast ise nii kiiresti sellest tohutust hoonest evakueerida, et sellist asja ei olnud kunagi varem saavutatud nüüd äh, gigalainerid. ma arvan, et liikmesriigid äh, on ise piisavalt tugevad, et otsustada. meil on kolm liikmesriiki, kes on lubanud selliseid veokeid, kaks tükki, kes on alustanud katsetega, aga mina pean ennast kohalikuks poliitikuks ja see on minu arvates nii oluline küsimus, et keegi ei saa sundida liikmesriiki X sellist asja lubada Hmm. And, uh, and of course uh, what technically you should also ja tehniliselt äh, kui te tahate neid tehnilisi vaatlusi läbi viia, siis äh, loomulikult äh, võite te minna autotootjate leegi, veebileheküljele ACEA lehekülg. ja loomulikult neil on hoopis teistsugused arvamused. Äh, nemad on väga positiivselt meelestatud ja te näete, et ei ole nii kindel, et äh, kaal on alati aritmeetiliselt seotud äh, suurusega. see sõltub sellest, kuidas veok on ehitatud. Construction of axles and wheels. You can have a bigger load but kuidas teljed ja rattad on ehitatud ma ei taha detailidesse laskuma hakata siin, see ettepanek ei puuduta seda, et suuremad eh, veokid saaksid igal pool Euroopas eh, ringelda. see on küsimus, eh, mida meie õiguseksperdid leidsid, leidsid, et seadus ei keela seda, kui kaks liikmesriiki juba neid kasutavad. keegi küsis sellise küsimuse ja see puudutab just konkreetselt ühte piiri nüüd äh, Eurovinjettide küsimus